samuti ka väga tugev tööstuspiirkond, aga enam mitte. ja kaksteist kolmkümmend homme hääletame ja suur tänu kõigile ja härra president lahkeb tänavad ka tõlke, suur tänu!